Britstel. ma tean, et te jagate meie tõsist muret Iraani pärast ja suur tänu selle eest, aitäh! suur tänu ka teile, proua Damanaki! sellega on arutelu Iraani üle lõppenud ja me hääletame kohe pärast seda, kui oleme lõpetanud arutelu järgmise päevakorrapunkti üle, milleks on Egiptus ja eelkõige blogipidaja Ala Abd El Fattah juhtum alustame kohe ja sõna saab härra Kaminski. suur tänu, härra president. me kõik äh, vaatasime lootusrikkalt äh, sündmustele, mis toimusid kevadel Egiptuses. Egiptus on sealse regiooni ja kogu maailma jaoks väga tähtis riik me ei saa ignoreerida riiki, kus elab üle seitsmekümne miljoni inimese, kui, mille kultuuripärand on väga tähtis ja suur kogu maailma jaoks. seepärast vaatame Egiptust kui positiivset äh, näidet demokraatlike muutuste kohta ja kui räägime araabia maailmast, siis me peaksime olema huvitatud sellest, et Egiptusest saab äh, kaasaegse ja demokraatliku toimimise musternäide islamimaailmas. Araabia ja islamiriigid äh, jagavad demokraatlikke väärtusi, mis on meil siin Euroopas, kuid kahjuks näeme me üha rohkem märke märke selle kohta, et Egiptuse sündmused nüüd ei anna meile mitte mingit põhjust optimismiks. meil on terve rida inimõiguste rikkumise juhtumeid nagu äh, kopti kristlaste õiguste probleemid, sest äh, nende õigusi rikutakse pidevalt ja samamoodi ka sõnavabadusega on probleeme. nii et me peaksime andma selge sõnumi Egiptuse rahvale ja Egiptuse valitsusele, et me tervitame muutusi, mis seal on toimunud, kuid me tahame, et need muutused oleksid positiivsed, mitte negatiivsed. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Paška, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik. tõsiasi, et Mubarak ei ole enam Egiptuse president, avas tee eh, üleminekuvalitsusele Egiptuses. rahumeelset rahumeelse meeleavalduse ajal, kus kaitsti kopti kristlaste õigusi, tapeti vähemalt kakskümmend viis inimest ja üle kolmesaja sai eh, haavata ja see tähendab seda, et eh, meetodid, mis kasutatakse, ei ole alati proportsionaalsed blogipidaja Ala Abdel Fattahi tagakiusamine, samamoodi nagu ka Samadi tagakiusamine näitavad, et äh, Egiptus kasutab äh, autokraatlikke meetmeid, Egiptuse valitsus kasutab autokraatlikke meetmeid. tuleb pöörata tähelepanu ka inimõiguste peale Äh, üleminekuvalitsus peaks Egiptuse valitsemisel pöörduma tsiviliseeritud meetmete poole. proua Berger. aitäh, härra juhataja, meid on siin ruumis palju äh, kes me tervitasime Araabia kevadet, aga mitte igal pool ei ole sündmused läinud samas suunas. Ähm, äh, alguses äh, Mm, oleksid kõik asjad hästi, aga praegu tundub, et demokraatlikud muutused on stop-, mm, toppama jäänud Li. Liibüas Äh, kavatsetakse sisse viia šariaat ja Ira-, Egiptuse puhul peame samuti olema mures. peaaegu kaksteist tuhat äh, inim-, tsiviilisikut on, äh, tsiviilisiku üle on mõistetud kohut sõjaväekohtutes ning Alaa Abdel Fattah, blogija, oli vangis juba Mubaraki ajal ja on vambi-, vangis nüüd. samuti sama saatust on jaganud Michael Nabil Sanad ja nad on keeldunud tegemast koostööd Ähm, sõjaväega, tegemist on äh, ne-, äh, režiimikriitikute äh, allasurumise sümbolite ja näidetega. ilma demokraatia ja sõnavabaduseta ei saa olla vabariiki ja me peame saatma Egiptuse valitsusele sõnumi, et tagat-, et, et kõigile kodanikele tagatakse nende õigused, aitäh ja nüüd saab sõna härra Vigenin. president, proua volinik, kallid kolleegid, täna räägime me Allah Abdel Fattahi ja tema kolleegi Sanadi juhtumit. meil on viissada miljonit inimest Euroopa Liidus ja meie nõuame, et need blogipidajad vabastataks, kuid need juhtumid näit-, on väga head Egiptuse äh, Ehm, praeguse olukorra sümptomid. me oleme saanud väga palju informatsiooni saanud selle kohta, kuidas äh, ajakirjanike inimõiguste eest võitlejate õigusi rikutakse. üle kaheteistkümne tuhande inimese on olnud kohtu ees. sellegipoolest äh, üleminek julgeolekuolukorra seadus kehtib ja sõjakohus võib kohut pidada. me ei tea päris täpselt, mis Kairos juhtus, kui tapeti kakskümmend viis inimest. Egiptose valitsus peab äh, andma vastuse nendele küsimustele. me teame oma ajaloost, et tee demokraatiale on raske ja pikk ning keeruline. Mubaraki kukutamist võime võrrelda raske maavärinaga, mis toob endaga kaasa uusi tektoonilisi pingeid ja järelvärinaid. loodame, et see muutuste tuul jätkub ja Ita-, Egiptus jätkab oma teed demokraatiale, suur tänu!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 praegusel ülemineku ajal ei aktsepteeriks rahvusvaheline üldsus inim- ja põhiõiguste rikkumist. me soovime selles resolutsioonis, mis puudutab blogipidajat äh, Alaa Abdel Fattat, ähm, käsitleda tema juhtumit sellepärast, et äh, ta mõisteti süüdi äh, sõjakohtus. Ähm, sel sügisel algas rahumeelne ülestõus Masperos, koptide ülestõus viis selleni, et äh, süütud inimesed äh, said surma ning äh, samuti kaevati Ala Abdel Fattah sõjaväekohtusse. tsiviilasju ei tohiks lahendada sõjaväekohus ja ma loodan, et tulevikus Egiptuses respekteeritakse kõiki inimõigusi. aitäh ja härra Ša-, proua Šaake, palun! aitäh, president, volinik, kolleegid! vanad ja noored mehed ja naised on Egiptuses selgelt oma seisukoha välja öelnud, nad tahavad ise oma tulevikku määrata. võimalused ilma korruptsioonita, nad nõuavad, et õiglust ja inimõigusi austataks. meie austame nende otsuseid ja meil on piinlik mõnede Euroopa liikmesriikide otsuste pärast minevikus, aga samuti soovime me ka saavutada tulevikus tõelise partnerluse Egiptusega. aga millise partnerluse? ma tõesti loodan, et me saame rääkida uuest Egiptusest, aga kui me vaatame, kuidas äh, Egiptuse relvajõudude ülemnõukogu äh, tegutseb täpselt samamoodi nagu Mubaraki ajal, siis äh, olen ma mures üle kaheteist tuhande tsiviilisiku on revolutsiooni järel olnud sõjaväekohtu ees. see peab lõppema mina olen nõus nendega, kes usuvad, et sõjaväekohtutel ei ole legitiimsust. see on äh, kooskõlas ka universaalse inimõiguste dek-, deklaratsiooni artikliga kümne. bloger Ab-, äh, Alaa Abd El Fattah on üks öö, äh, ohvritest, homme peab ta vangikongis oma sünnipäeva selles vanglas ootab ta süüdistuse esitamist ja need, see süüdistus ei ole õigesti koostatud. tema naine peaks nüüd lähipäevadel sünnitama poja. uus Egiptus peaks pakkuma uuele äh, põlvkonnale võimalusi. tema poja nimeks saab Khaled, Khaled Saidi järel, äh, kes mõrvati politsei poolt. ta on äh, sümbol ja palju selliseid inimesi on Egiptuses, kes on sümbolid, politsei äh, vägivalla sümbolid. uus Egiptus peab algama sellest, et äh, tsiviilisikute sõjaväekohtu ette toomine lõpeb ja meelsusvangid vabastatakse mina palun, et see resolutsioon erandina tõlgitakse araabia keelde ja ühtlasi ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et härra Ala Abdel Fattahi nimi on valesti kirjutatud, see tuleks ära parandada. suur tänu, härra Brandner, palun. proua Brandner. Egiptus on äh, jällegi langemas vanade harjumuste ohvriks ja isegi näod sealjuures ei pruugi olla uued kahe tuhande esimese aasta märtsist on üle kaheteist tuhande tsiviilisiku olnud sõjaväekohtu ees. paljud demokraatia aktivistid ja blogerid, sealhulgas ka härra Abdel Fattahi, on toodud kohtu ette, mõningaid neist on ka piinatud. meie nõuame tsiviilisikuid käsitletaks tsiviilkohtus. meie arvates ei saa sellises õhkkonnas toimuda tõeliselt demokraatlikud valimised samal ajal räägib Cathy Ashton äh, tühjade fraasidega ja rõhutab taaskord jällegi meie üldist toetust inimõigustele. proua Ashton on kutsunud äh, Egiptuse võime lõpetama äh, sõjaväe liigset aktiivsust, aga ei midagi rohkem. ei ole kutsutud üles äh, Egiptuse võime tegelikult tagama inimõiguste kaitsmist ja see ei ole aktsepteeritav meie oleme kutsunud kõrget esindajat toetama Euroopa Parlamendi sõnumeid, mis on hukka mõistnud äh, tsiviilisikute toomise äh, Äh, sõjaväekohtu ette. Euroopa Liidul ei ole valikut, kui me jääme kõrvale ja loodame uut stabiilsust, siis me kaotame oma usaldusväärsuse selles piirkonnas. tõeline stabiilsus saab tekkida ainult siis, kui inimõigusi ja demokraatiat võetakse tõsiselt ja ma loodan, et Egipt, egiptlased, kes on nii uhked oma saavutuste üle, äh, saavad meie poolt täiendavat toetust selleks, et saavutada oma tõelised eesmärgid. suur tänu, proua Brandner ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel proua Makovei, palun. tänan. pane uuesti. blogija Ala Abdel Fattah on üks eh, kaheteistkümnest tuhandest, kes alates Egiptuse revolutsiooni algusest eh, on mõistetud süüdi sõjaväekohtus. ta vahistati äh, üheksandal oktoobril rahumeelsel meeleavaldusel. tegemist oli meeleavaldusega, millele järgnesid äh, kõige mm, rängemad äh, repressioonid äh, Egiptuse ametivõimude poolt alates revolutsiooni algusest. kakskümmend viis inimest sai surma. Euroopa võimud peavad nõudma, et Egiptus lõpetaks tsiviilisikute äh, üle kohtumõistmise kohtustes, vaja on nõuda ka äh, süümevangide ja poliitvangide kiiret vabastamist ning äh, tõelist ja sõltumatut uurimist äh, Maspero vägivallas, mis järgnes kopti kristlaste meeleavaldusele. me peame kõike tegema selleks, et Egiptuse revolutsioon võiks, revolutsioonile võiks tõesti järgneda tõeline demokraatia. aitäh ja nüüd saab sõna proua Gering de Odenberg. suur tänu, president. Allah Abdel Fattah vangistamine on väga õudne näide sellest, kuidas vägivald äh, laieneb Egiptuses pärast Murabaki, Mubaraki võimult kukutamist. kolmekümnendal ok-, oktoobril vahistati Ala Abdel Fattah ja sõjaväeprokurör äh, süüdistas teda relvajõudude vastase vägivalla õhutamises. Abdel Fattah ei soovinud äh, anda äh, mingeid informatsiooni sõjaväekohtu ees, öeldes, et tema on tsiviilisik. üleminekuvalitsusel on äh, võimalus arrest-, arreteerida inimõigustest võitlevaid juriste ja ajakirjanikke. üle kahe tuhande üle kaheteist tuhande inimese äh, on süüdi mõistetud märtsikuust äh, alates. meie nõuame õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist, põhivabaduste tagamist ja me peame tõesti hoolitsema selle eest, et üleminekuvalitsus ka sellest kinni peab. suur tänu ja järgmisena härra Tavares, palun. aitäh, juhataja. Äh, Ala Abdel Fattah on Egiptuse blogija, kes äh, vahistati juba Mubaraki ajal äh, sellepärast, et äh, ta kirjutas blogi, mida ei tsenseeritud. algusest peale pidasid seda blogi tema ja veel üks blogija ja nad öö, oleksid võinud, nad läksid kõigepealt öö, asüü-, välismaalaga pöördusid tagasi Egiptusesse, pärast revolutsiooni jätkasid Egiptuse ametivõimud nende jälgimist ja seetõttu avaldas äh, äh, Fatah meelt selle režiimi vastu ja sõjaväekohus mõistis ta äh, süüdi. teised, teine blogi ja nõudis sarnaseid asju, aga kui tegemist on äh, sellega, et sõjaväekohtud mõistavad äh, süüdi, mõistavad õigust tsiviilisikute hulka äh, üle, siis selliseid inimesi on tuhandeid. me peame nende eest võitlema, aga me peame tegema ka midagi muud, me ei saa öelda, et me oleme nõus uue sõjaväelise režiimiga. tegemist tegemist ei tohi olla sellega, et on Mubaraki režiim ilma Mubarakita, me oleme olnud liiga kannatlikud, me ei ole mitte midagi teinud. on olemas usuline sallimatus, aga selle taga seisab Egiptuse sõjavägi, me peame midagi tegema, me ei saa seda režiimi pidada enda sõbraks, me peame tagama vähemuste õigused, tulevikus ei tohime sallida inimõiguste rikkumisi ja proua Ashton peab äh, Egiptust sundima sellistest asjadest kinni pidama äh,. proua, härra Tšernetski, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad. me näeme, et Egiptus on teinud sammu tagasi. inimõiguste alane olukord Egiptuses on halvenenud Araabia kevade inimeste lootused, mis pidi Egiptusesse tooma inimõiguste alased standardid, inimeste, inimõiguste alase kaitse on osutunud illusiooniks. Need, kes veel kuid tagasi ütlesid, et ei, ei piisa diktaatori eemaldamisest, vaid tuleb vaadata ka, kes on tagaplaanil ja kes võtavad võimu üle. Need inimesed, kes neid kahtlusi avaldasid ja meid hoiatasid, nendel tundub olevat õigus. meil oli vabaduse illusioon, mis ei osutunud tõeks ka sõnavabaduse osas. võin seda öelda, kuna olen ka ise blogipidaja mina olen nüüdseks juba seitse aastat blogi pidanud ja sellepärast äh, tahan üles näidata solidaarsust nendega, kes on vangistatud Egiptuses. suur tänu ja järgmisena härra Maštalka kuue NGL fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, Allah Abdel Fattah juhtum on üks väike näide selle kohta, kui hambutu on meie poliitika see palju kiidetud Araabia kevad tõi endaga kaasa tundmatud esindajad oma tundmatute huvidega ja väga erinevate vaadetega inimesed. õppetunniks on see, et ärgem toetagem neid, kes on näljased võimu ja privileegide pärast Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida probleemid on pikaajalised probleemid, nende juured peituvad varasemas koloniaalajastus. kiireloomulised resolutsioonid ja seadused viivad, toovad endaga kaasa uusi probleeme. see, mida me seal näeme tänapäeval, on see, mis oli enne Iraagi sõda Iraagis. Äh, pime Äh, pime lähenemine selle asemel, et leida kompromisse. Äh, sõjapidamine on palju lihtsam ja odavam kui rahu ülesehitamine. miljonid Iraagi põgenikud või ka Süüria põgenikud Euroopa peab võitlema inimõiguste eest. ma ei saa aru, miks kasutatakse leitakse, et vägivalla kasutamine tsiviilisikute vastu on halb, kui Türgi seda kurdi, Kurdistanis kogu aeg teeb. suur tänu, härra Kelly. suur tänu, Egiptus on suurepärane riik, väga meeldiv äh,, romantilise ajalooga aga sõjaväehunta tegevus ei ole selle mainele just head teinud ja eriti ei ole olnud aktsepteeritav nende eh, ümberkäimine kopti kristlastega. ma ütlen seda ise kristlasena ja Euroopa Rahvapartei liikmena, mis on kristlik partei. me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta kristlasi ja tegelikult ka kõiki teisi, keda eh, nende usu tõttu represseeritakse härra Fatahi juhtum on täna eriti oluline, teda tuleb õnnetleda, äh, sest äh, ta tegi selle otsuse, et ta ei aktsepteeri sõjaväehunta kohust. me peame igal võimalikul viisil toetama seda liikumist, mis palub egiptlastel mitte sõjaväekohtutega koostööd teha. sellisel juhul on meil võimalik ka saavutada tulemusi vabaduse nimel ja Egiptuse inimeste nimel. suur tänu, suur tänu, härra Kredli, proua Gretu, palun. aitäh, proua volinik, me kõik äh, ki-, äh, kiitsime heaks muutused Egiptuses sel kevadel, me olime solidaarsed äh, nendega, kes võitlesid demokraatia ja vabaduse eest Egiptuse pealinnas. aga nüüd me peame tõdema, et muutused on minimaalsed sõjavägi on igal pool, valitseb vägivallaga ja ignoreerib äh, rahvusvahelise üldsuse nõudmisi. viimase kahe kuu jooksul on vägivald suurenenud Euroopas, äh, vägivalda, äh, vägivald ähvardab ka vähemusi nagu kopte. Ähm, rohkem kui kaksteist tuhat tsiviilisikut on pärast Mubaraki režiimi langemist Äh, äh, viidud sõjaväekohtute ette. Alaa Abdel Fattah on samas olukorras, ta keeldus ähm, menetlusest sõjaväekohtus, ta pidas seda kohut erapoolikuks. me nõuame Alaa Abdel Fattah vabastamist ja me nõuame õiglase kohtumenetluse pidamist äh, seadust järgivas tsiviilkohtus Ehm, me peame jälgima seda, mis toimub äh, Egiptuses selleks, et sellised asjad, asjad enam kunagi ei korduks. proua Korhola, palun. lokakuun alussa Kairossa toristettiin kahde äh, aitäh, härra juhataja. Äh, oktoobri alguses Kairos kahekümne viie inimese surm mm, oli põhjustatud armee äh, reaktsioonist kopti kristlaste meeleavaldusele. me oleme sellest siin juba rääkinud, me oleme maininud sel-, ka seda, et kaksteist tuhat tsiviilisikut on äh, mõistetud äh, süüdi sõjaväekohtutes, mitte tsiviilkohtutes ning blogipidaja Abdel, Ala Abdel Fattah juhtum on viimastel päevadel esile tõusnud. ta keeldus äh, menetlusest sõjaväekohtus, see on väga oluline, ta loomulikult äh, nõuab äh, menetlust tsiviilkohtus, äh, igalühel peaks olema selline õigus. Egiptus on praegu üleminekufaasis, sotsiaalmeedia mängis Araabia kevades väga suurt rolli, ka Egiptuses oli see nii. Egiptus soovib juurutada demokraatiat äh, Liit on võtnud endale selle kohustuse ja me peame kaitsma äh, kõiki egiptlasi, kes äh, võitlevad oma õiguste eest. härra Preeda, palun. aitäh, härra juhataja. me rääkisime eelmisel täiskogu istungil äh, inimõiguste olukorrast Egiptuses ja nüüd me räägime sellest jälle ÜRO inima-, ÜRO pagulast, inimõiguste ülemvolinik rääkis sellest, et, et ähm, olukord Egiptuses on murettekitav, ma olen temaga nõus, ma olen nõus kõigi teistega, kes nõus, nõudsid Alaa Abdel Fattah kohest vabastamist, tegemist on Mubaraki režiimi aegse dissidendiga, kes ka praegu on vanglas tema üle mõistab kohust, kohut äh, sõjaväekohus sellepärast, et ta julges äh, kritiseerida sõjaväepoolset vägivalda Masparo meeleavaldustel. Äh, Ala Abdel Fattah ähm, kirjutas vanglast ja kirjeldas olukorda niimoodi, et ma ei arvanud, et ma satun vanglasse pärast Egiptuse revolutsiooni. nagu mu kolleegid juba ütlesid, ma arvan, et vahistamised ja sedasorti inimeste viimine sõjaväekohtade ette peab lõppema, sest see ei ole demokraatlik. ja nüüd meil on jälle vaba mikrofoni voor. ma näen, et proua Zaborska soovib sõna. suur tänu, härra president, proua volinik blogija Ala Abdel Fattahi on süüdistatud äh, sõjaväelaste mm, vastases äh, mässu õhutamises. ta toodi äh, sõjaväe kohtu ette ja ta mõisteti ka süüdi, samas kui need, kes tegelikult vägivallatsesid Äh, on ikka veel vabaduses. meie Slovakkias tunneme seda olukorda sellepärast, et ka tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal tegid kommunistid sedasama. selle tõttu tahame me, et Euroopa Parlament saadaks kõikide kristlaste nimel Egiptusele tugeva signaali. me tahame, et kõik teaksid, et Euroopa nõuab inimõiguste kaitset, usu- ja sõnavabadust. kui me ei suuda tagada selliseid õigusi, siis tegemist ei ole vaba riigiga. ja nüüd härra Rebo, palun. sosiaalse median asema. suur tänu. sotsiaalmeedia mängis äh, Araabia kevade puhul väga tähtsat rolli, selle kaudu oli võimalik äh, saada informatsiooni arengute kohta, rahva arvamuse kohta, näiteks ka Süüria kohta, sest Süüria kohta ei teaks me mitte midagi, kui ei oleks neid julgeid inimesi, kes poleks äh, oma elu ohtu pannud ja selle kaudu meile informatsiooni andnud. Egiptus on jõudnud nüüd äh, demokraatiale üleminekul väga tähtsas ja otsustavas etapis kui blogipidaja Nabil Sanat äh, on vangistatud, siis blogipidaja El Fatah on mõistetud äh, süüdi, mitte ühtegi blogipidajat ei tohiks taga kiusata, sellepärast et äh, sõnavabadus on ühiskonna tugisambaks ja sõnavabadust ei tohiks kuidagi piirata või kedagi karistada, sellepärast Euroopa Liit peaks Egiptuse rahvast aitama selleks, et Egiptus saab rahumeelsete vahenditega oma rahumeelse tuleviku eest hoolitseda. suur tänu ja järgmisena härra Wojciechowski, suur tänu! me kõik oleme väga kurvad selle üle, et Egiptuse kevadest on saanud Egiptuse sügis ja inimõigusi rikutakse, kuid kõige rohkem valmistab mulle, valmistavad mulle muret need kristlaste vastased repressioonid, mida viivad läbi Egiptuse ametivõimud, me oleme väga kriitilised. me töötame välja resolutsioone siis, kui teiste usku, teiste religioonide vastu on meil mingeid juhtumeid Euroopas samal ajal on aga väga palju kristlasi maailmas, kogu maailmas, eriti aga Egiptuses, keda kiusatakse taga ja kelle olukord on väga raske. me mõistame hukka need repressioonid ja me peaksime Egiptust äh, üles kutsuma otsustavalt tegutsema sellise tagakiusamise vastu. tsiviliseeritud riik ei tohiks selliste sündmustega nõus olla. suur tänu järgmisena, härra Karas, kas te soovite sõna või te soovite esitada sinise kaarti küsimuse, siis proua Pasescu, palun. aitäh, härra juhataja. kui me võrdleme Egiptuse režiimi re, teistega, siis me võime öelda, et Abdel, Alaa Abdel Fattah olukord ei ole nii hull võrreldes mõningate teistega, aga Egiptus soovib ju saada demokraatlikuks riigiks ja selleks on vaja, et peetaks kinni põhiõigustest kõi, igas olukorras. tõelises demokraatlikus riigis ei äh, astu tsiviilisikud äh, sõjaväekohtu ette sest sellised erandid võivad äh, sillutada teed väga suurtele rikkumistele. Egiptuse sõjaväel oli režiim, Mubaraki režiimi kuhkumises väga suur osa ja nüüd peavad nad äh, panema aluse tõelisele demokraatiale. vägivallaintsidendid kopti kristlaste vastu on samuti väga olulised selles kontekstis ja neid tule, peavad lõppema. Anna Koomes, palun nagu te juba ütlesite, me arutame siin blogipidaja juhtumit, ta arreteeriti sellepärast, et selles riigis valitseb ähm, neljakümne seitsmendast aastast diktatuur ja tsensuur veelgi tähtsam kui vabadus on informatsioonivabadus, eriti just sellises riigis, mis on teel demokraatia poole. kui Egiptuse ametivõimud nendest põhivabadustest ja õigustest kinni ei pea, nagu näiteks El Fatah ja Nabil Sanadi ja ka te juhendate teiste inimeste puhul, kelle sõjaväekohus on äh, süüdi mõistnud, siis nad näitavad, et üleminek demokraatiale ei toimi ja et Egiptusel on olukord väga halb on väga palju inimesi, kes on võidelnud demokraatia eest, kes on andnud elu inimõiguste eest Egiptuse erinevatel väljakutel. me peame andma väga selge sõnumi kõrgele esindajale, kõikidele Euroopa Liidu institutsioonile, et me ei lepi sellise olukorraga. meie siin kojas nõuame, et inimõigustest peetakse kinni, põhiõigustest peetakse kinni ja et seda teeksid Egiptuse ametivõimud ning põgenikud tuleb vaba, vangistatud tuleb vabastada. suur tänu ja järgmisena härra järgmine kõneleja tuhande üheksasaja neljakümne kaheksanda tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksanda aasta kevadel olid meil muutuste tuuled Euroopas, loodame, et äh, vabandust, siiski neljakümne kaheksandal aastal ja ma loodan, et see, mis Egiptuses praegu toimub, ei ole sarnane neljakümne kaheksanda aasta sündmustega Euroopas. Egiptus on meie jaoks ka sammuks tagasi, olgu selleks nüüd siis äh, sõjaväevõim või ühtne või meie pidime seda otsustama meie võitlesime äh, vaba võimu eest vastavate kohtunike, inseneride, kodanikuühiskonna esindajatega, sest niimoodi oleks olnud võimalik inimesi seal paremini aidata kui see, mida nüüd siis Araabia kevad endaga kaasa tõi. nüüd saame inimesi kõige paremini aidata selleks, et nemad ei peaks kannatama seda, mida meil neljakümne kaheksandal aastal. E, suur tänu! kolmandat korda sellel aastal räägime me olukorrast Egiptuses. iga kord mainime ka inimõiguste rikkumisi ja kristlaste tagakiusamist. täna räägime blogipidajast, kes kritiseeris Egiptuse ametivõimu, võime ja protesteeris äh, sõjaväevõimu ärakasutamise pärast usuvabadus, süümevabadus peaks Egiptuses kehtima, kuid äh, Egiptuse ametivõivud teevad nii, nagu selliseid äh, vabadusi poleks olema. ajakirjanikud, blogipidajad äh,, erinevate organisatsioonide juhid mõistavad olukorra Egiptuses hukka. ka kristlasi kiusatakse taga Egiptus kuulub meie naabruspoliitika alla ja me pea, anname neile ka finantsabi, nii et me peaksime Egiptusele ütlema, et abi on võimalik saada ainult teatud tingimustel, siis kui inimõigustest peetakse kinni, me peaksime äh, Egiptusele avaldama survet selleks, et inimõigustest kinni peetakse. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Jaar, palun jah, suur tänu, härra president, Egiptus on väga tähtis poliitiline tegur sealses regioonis, see tähendab seda, et stabiilne demokraatlik riik tegelikult stabiliseeriks kogu sealset regiooni. Eh, iga riik peab leidma oma tee demokraatiale, see on õige, kuid on ka teatud inimõigusi, mida ei ole võimalik lahjendada, sõnavabadus, usuvabadus, õigusriigi põhimõtted ja nii edasi. Need, nende õiguste üle ei ole võimalik läbi rääkida põhjendamatult vahistatud inimeste vabastamine oleks tähtsaks poliitiliseks äh, sõnumiks selle kohta, et Egiptus võtab demokraatiat ka tõsiselt ja sellepärast toetan seda resolutsiooni ettepanekut, mis on esitatud ja kutsun üles, et Euroopa Komisjon võitleks selle eest, et Egiptus demokraatlikud äh, Äh, demokraatlikest oludest mitte ainult sõnades ei räägiks, vaid äh, näiteks ka tegudes, et tal on tõsi taga. suur tänu ja viimasena selles voorus saab sõna härra Kaaras, palun. aitäh, ma tahaksin teid teavitada sellest, et äh, mõne minuti pärast reisin ma Beiruti ja si-, Beirutisse ja siis Egiptusesse. seal arutatakse just äh, nimelt äh, neid asju ja äh, selle resolutsiooni ja seda resolutsiooni ja neid sõnavõtte võtan ma oma see avalduses ka aluseks e-, ehm, ka-, kahjuks ei ole Egiptuses veel alanud demokraatlik kevad ja ilma usuvabadust, äh, inimõigusi äh, puudutavat aruteluta, ilma äh, põhiseaduseta enne valimisi, mis peaks kinni nendest põhimõtetest, ei saa me tuleviku osas olla julgemad ja seetõttu ma tänan teid nende resolutsioonide eest, need on minu jaoks eesootava reisi ajal väga olulised ning me, me peame ütlema, et inimõiguste harta Äh, peab kõigi ametiisikute jaoks olema aluseks äh, ja see on see, millest äh, me juhindume, kui me räägime inimõigustest ja demokraatiast. suur tänu ja nüüd volinik Tamanaki, palun. suur tänu, president. austatud parlamendiliikmed, demokraatlike väärtuste ja inimõiguste Äh, austamine on nurgakiviks Euroopa Liidu ja tema naabrite vahelistes suhetes. assotsieerimislepingu artikkel kaks äh, lepingu Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel ütleb, et äh, vastastikused suhted peaksid põhinema demokraatia põhimõtete ja põhiõiguste austamisel. sinna hulka kuuluvad ka usuvabadus, Äh, ühinemisvabadus, kogunemisvabadus ja sõnavabadus. välispoliitika kõrge esindaja ja komisjoni nimel tahaksin rõhutada, et Egiptuse eriolukorra seaduse laiendamine ja äh, selle pikendamine nii, et sellesse perioodi jäävad ka valimised, on murettekitav. eriti äh, Äh, selles osas, mis puudutab äh, sõnavabadust, tsiviilkohtupidamist ja äh, õigust õiglasele kohtupidamisele kooskõlas rahvusvaheliste põhimõtetega. riigikord ja kodanikuõigused peaksid olema kooskõlas rahvusvahelise poliitiliste ja kodanikuõiguste paktiga ja teiste rahvusvaheliste lepingutega see ei muuda meie seisukohta äh, kevadise revolutsiooni kohta ja me loodame, et egiptlased suudavad korraldada ausad ja demokraatlikud valimised. kahjuks on tagasi lükatud Euroopa Liidu poolne pakkumine olla valimistel vaatlejaks, tagasi on lükanud selle Euroopa äh, Egiptuse võimud, kes peavad seda sekkumiseks riigi siseasjadesse Euroopa Liit siiski pakub valimiste korraldamisele abi, koolad, koolitades äh, tuhandeid siseriiklike valimiste äh, vaatlejaid ja samuti valimiskomisjoni liikmeid. Euroop-, Egiptuse võimud peavad lõpetama eriolukorra nii kiiresti kui äh, võimalik ja see on komisjoni seisukoht eriolukorra seaduse alusel on õigus inimesi vahustada, vahistada ähm, ka ilma kohtupidamiseta. seda rakendati äh, blogipidaja Ala El Fatahi puhul, keda süüdistati äh, vägivalla õhutamises äh, sõjaväe suhtes ja teistes süütegudes oktoobris kaks tuhat üksteist tsiviilisikute toomine sõjaväekohtu ette ei anna neile võimalust kasutada kõiki tsiviilkohtus võimalusi. kahjuks viieteistkümnendal oktoobril sõjaväe ülemnõukogu poolt antud lubadus lõpetada tsiviilisikute kohtupidamine sõjaväekohtus eh, ei ole olnud järgitud on jätkatud äh, sõja õiguse ja sõjaväekohtute rakendamist, sealhulgas El Fatah juhtumi puhul ja sellega seoses on Euroopa Liit tõstatanud tõsiseid muresid selles osas, millistel tingimustel võiks sõjaväelist kohtupidamist jätkata. suur tänu, proua Tamanaki. kolleegid, Egiptust puudutav arutelu on lõppenud ja saame edasi minna hääletuse juurde. kõigepealt hääletame kuut Iraani resolutsiooni ettepanekut